kalapüügi suhtes kohaldatavad ühenduse meetmed. ka see on nimeline hääletus. hääletus on alanud. Everybody... kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. proua Atwooli raport on vastu võetud. õnnitleme raportööri. edasi härra Peeleti raport ühenduse osalemine Euroopa audiovisuaalvaldkonna vaatluskeskuses. nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ning äh, see on vastu võetud, õnnitleme raportööri. järgmine punkt on härra Paava raport, mis puudutab sanktsioone illegaalsete töötajate vastu, kes on kolmandatest riikidest pärit. me hääletame resolutsiooni ettepanekut, muudatusettepanekuid ei ole, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud ja see dokument on vastu võetud. õnnitlused raportöörile järgmine on äh, määruse ettepanek, mis puudutab teraviljastatistikat. kõigepealt esimene plokk, e, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud, see esimene osa on vastu võetud. ja nüüd läheb ettepanek muudatustega hääletamisele, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. ja nüüd läheb õigusloomeline ettepanek tervikuna ettepan-, eh, hääletusele, nimeline hääletus kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. õigused raportöörile. järgmine punkt on Joosep Saeri raport aromatiseeritud veinide kohta. me hääletame määruse ettepanekut, esimene plokk kompromiss, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletud, vastu võetud. komisjoni ettepanek muudatusettepanekutega, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ning nüüd äh, resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, palun hääletage kõik on nüüd hääletanud vastu võetud, palju õnne härra Saajarile. järgmine punkt. proua Vandenburgi raport vähendatud käibemaksumäärade kohta. direktiivi ettepanek meil on seitse eraldi ettepanekut, muudatusettepanekut, kõigepealt esimene, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud meil on vaja kontrollida, kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek üks. kõik on hääletanud, hääletus lõppenud muudatusettepanek on tagasi lükatud vaadake, kui põnevaks läheb. ja nüüd muudatusettepanek number kaks, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? mina ütleksin, et see on tagasi lükatud. tõesti, kolleegid. aga kui te nõuate, siis hääletame number kahte ka elektrooniliselt. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus lõppes. ja tõesti vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? kontrollime seda. number kolm, elektrooniline hääletus, palun nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. ja äh, muudatusettepanek number viis läheb kohe elektroonilisele hääletusele, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek number neli, jällegi elektrooniline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja vastu võetud. muudatusettepanek number kuus, elektrooniline hääletus. palun hääletage kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. selgelt vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek seitse. kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? vastu võetud. komisjoni ettepanek muudatusettepanekutega, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanekud, eh, nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, vastu võetud. õnnitlused raportöörile järgmine punkt puudutab nelja resolutsiooni ettepanekut LKA poolt kinnipeetavate transpordiks ja ebaseaduslikuks eh, kinnipidamiseks Euroopa riikide väidetav kasutamine. hääletame ühist resolutsiooni ettepanekut neljalt fraktsioonilt. kõigepealt esimene muudatusettepanek läheb nimelisele hääletusele, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud, see on vastu võetud. ja nüüd põhjenduspunkt B, Taane neli, osade kaupa. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, esimene osa lükati tagasi, teine osa langeb ära. ja läheme edasi põhjenduspunkt B, Taane viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. hea küll, kontrollime seda siis elektrooniliselt. põhjenduspunkt B, Taane viis, palun hääletage. hääletus lõppes ja see on vastu võetud. nüüd läheb äh, ühine resolutsiooni ettepanek tervikuna hääletusele, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see võeti vastu järgmine punkt puudutab äh, härra Sarjušvolski raportit nõukogu kahe tuhande seitsmenda aasta aruanne ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta. kõigepealt muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, elektrooniline hääletus, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ja see lükati tagasi. muudatusettepanek kuus samuti nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üks. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli ja seitse on identsed, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. see on vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? see ei olnud selge, vabandan, aga me peame hääletama elektrooniliselt. muudatusettepanek kümme. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd äh, resolutsiooni ettepanek tervikuna, nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. resolutsiooni ettepanek on vastu võetud õnnetlus, õnnitlused raportöörile ja katkestame hääletuse, sest algab meie istungi ametlik osa, pidulik osa